härra Van Rompuy ja äh, Barroso ka äh, pildil on, sest et see näitab kõigile, äh, et kõik institutsioonid on ühtsed ja soovivad ühe, ühte asja saavutada. suur tänu ja me hakkame hääletama, daamid ja härrad. härra Ravkai raport Martin Ehrenhauseri puutumise äravõtmise taotlus, kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud. nüüd järgmiseks äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta üldeelarve raportöör Lavia on soovinud sõna, palun. Signor Presidente, cari colleghi, come on suur aitäh, lugupeetud president, kallid kolleegid, nagu igal aastal, võttes arvesse selle menetluse keerukust, on meil teatud tehnilisi muudatusi, mille osas tuleb hääletada kõigepealt üldpõhimõtted, mis puudutavad äh, arve Äh, ja kui on mitmeid muudatusettepanekuid, siis äh, need puudutavad kõiki neid äh, eelarvekirjasid, mida need puudutavad, nüüd pilootprojektid ja ettevalmistavad tegevused, mille osas me peame hääletama, pilootprojekt arenguküsimustes ja ähm, naiste ja meeste rollist, see võetakse vastu rubriigi kolm A all ja mitte üks A all ettevalmistav tegevus, eh, puu- ja juurvilja tarbimine on rubriigi kaks all, mitte kolm B all. pilootprojekte, eh, milleks on eh, eneseabisüsteemide edendamine Euroopa Liidus, selle summa on miljon eurot, mitte sada tuhat eurot. ettevalmistav tegevus kliimategevuse ja kohaldamise süvalaiendamine, seda on vähendatud kahe miljoni euro võrra ja nüüd ettevalmistuse tegevus Euroopa vabatahtlike abistuse teenistus, seda on vähendatud ühe miljoni euro võrra. ja äh, parlamendi seisukoht ei äh, võta arvesse äh, muutub dokumendi üks murd kaks tuhat kolmteist, mille üheksateistkümnendal oktoobril võttis vastu Euroopa Komisjon. see integreeritakse lepitusmenetluse käigus ma tahaksin öelda, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve puhul on parlamendi hääletuses ühtsus väga oluline. meil on nõukoguga väga keeruline lepitusmenetlus, nõukogu ei taha teha vajalikke ressursse kättesaadavaks. ma kutsun üles kõiki äh, kindlameelselt hääletama, näitamaks, et parlament on äh, ühtne selles küsimuses, aitäh! suur tänu, härra Lavia! nüüd hakkame hääletama, ma üritan seda võimalikult täpselt teha. Ah. okei, die ab-, die er gerade mündlich vorgetragen hat, okei okay,, das hätte ich aber jetzt sowieso gesagt die.... nii et nüüd see, mis suuliselt öeldi, nii et see, mida härra Lavia praegu suuliselt esitles, mille üle teil on võimalik seedida, nii et kes on selle poolt, andke käega märku. vastu erapooletu, suure häälteenamusega vastu võetud. nüüd plokk üks, muudatusettepanek üheksasada kaheksakümmend üks, kes on poolt? aa, ei siiski kogu plokk, plokk üks, kes on poolt? ma hakkan otsast pihta, läks segamini, minu viga. nüüd kõigepealt plokk üks, kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud järgmiseks eh, üheksasada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitse, üheksa, üks, kes on poolt, vastu, erapooletu. seda kontrolliks hea meelega. hääletus on alanud. Die Abstimmung ist geschlossen hääletus on lõppenud. suure häälteenamusega vastu võetud muudatusettepanek kakssada seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmsada viiskümmend üks, kes on poolt ja nimeline hääletus, vabandust, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksasada seitsekümmend kaheksa langeb seega ära muudatusettepanek kakssada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek seitsesada seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. järgmiseks muudatusettepanek kakssada, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. palun, härra Sardes suur tänu, härra president, esimest korda kaheksa aasta jooksul tuleb mul öelda, et minu hääletusmasin ei tööta. saadame kohe tehniku teie juurde, ütleb härra president. äkki te tõmb-, võtate oma hääletuskaardi masinast välja ja panete ta uuesti tugevalt sisse, vahel on sellest abi muudatusettepanek üheksasada kuuskümmend kolm langeb sellega ära, muudatusettepanek üheksasada kuuskümmend neli, järgmiseks nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd järgmiseks muudatusettepanek üheksasada kuuskümmend viis kahes osas, nimeline hääletus, esimene osa, palun. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, seega teine osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. samuti tagasi lükatud. järgmiseks muudatusettepanek üheksasada kuuskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek tuhat kakssada, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuusteist langeb sellega siiski veel kord, muudatusettepanek tuhat kakssada, kes on poolt? vastu? ilmselgelt vastu võetud, aga kui soovite, kontrollime. laske käia. tuhat kakssada, nimeline, kontrollime. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud sada kuusteist, see langeb ära, seitsesada kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada neli langeb sellega ära, nimeline hääletus, muudatusettepanek kaheksasada üheksakümmend üheksa, hääletus on alanud. kas kõik kolleegid on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud muudatusettepanek tuhat ükssada kuuskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. seega sada üheksakümmend langeb ära, kakssada kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. järgmiseks plokk kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. plokk kolm, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üheksasada üheksakümmend kaheksa langeb ära, sest võtsime eelmised kolm vastu, tuhat ükssada nelikümmend kaheksa nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud, seega kaheksasada seitsekümmend kuus langeb ära, muudatusettepanek tuhat viis, kes on poolt? vastu, erapooletu tagasi lükatud. nüüd on kaks ühesugust muudatusettepanekut, seitsesada viiskümmend neli ja üheksasada üheksakümmend seitse nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud see on vastu võetud mul tuleb teile pettumus valmistada, kvalifitseeritud häälteenamust on vaja vastuvõtmiseks, nii et tagasi lükatud. tuhat kaks, see on nimeline hääletus, on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud muudatusettepanek üheksasada üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. plokk neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üheksasada seitsekümmend seitse, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üheksasada seitsekümmend kaheksa nimeline hääletus, see langeb ära, vabandust. järgmiseks seitsesada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, sellega üheksasada seitsekümmend üheksa langeb ära. muudatusettepanek kolmsada poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. seega kaheksasada üheksakümmend üks langeb ära. tuhat ükssada nelikümmend seitse järgmiseks. jällegi langeb ära, ei siiski mitte, tuhat ükssada nelikümmend seitse hääletame nimeliselt. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud vastu võetud, sellega järgmine muudatusettepanek kaheksasada üheksakümmend kaks langeb ära. muudatusettepanek kolmsada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seega seitsesada nelikümmend üks langeb ära. siiski kuulsin, et numbrid langevad ära, aga selgituse üle tuleb hääletada, nii et selgitused, kes on poolt tundub, et fraktsioonid on nii samamoodi peata nagu mina praegusel hetkel. seekord, kes, kes on vastu? tundub, et tagasi lükatud. järgmiseks kakssada kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. tuhat ükssada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seega kakssada üheksakümmend kolm langeb ära. plokk viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. plokk kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek tuhat kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. järgmiseks tuhat kakssada nelikümmend, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud vastu võetud, sellega üheksasada kolmkümmend üheksa langeb ära järgmiseks tuhat kakssada nelikümmend üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanekud ükssada üheksakümmend kaks, jällegi kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erap-, seda tuleb kontrollida. tuhat ükssada üheksakümmend kaks, teine osa, hääletus on alanud. teine osa tuhat ükssada üheksakümmend kaks. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud järgmiseks muudatusettepanek kakssada kuuskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud jah, teil on õigus. nii et tuhat ükssada üheksakümmend neli jällegi nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud sellega kakssada kakskümmend tuhat kakskümmend langevad ära. tuhat ükssada üheksakümmend viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud, sellega muudatusettepanekud kakssada kakskümmend üks ja sada kaks langevad ära. nelisada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. muudatusettepanekud kakssada kakskümmend kaks ja tuhat kakskümmend kaks langevad sellega ära. muudatusettepanek sada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sellega, üheksasada nelikümmend seitse langeb ära. muudatusettepanek sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sellega üheksasada nelikümmend kaheksa langeb ära muudatusettepanek kakssada nelikümmend neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud, sellega langeb ära üheksasada kolmkümmend viis, muudatusettepanek kakssada nelikümmend viis, kes on poolt, vabandust, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud äh, kaksteist nelikümmend kolm järgmiseks nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, seega langevad ära järgmised kaks muudatusettepanekut, järgmine mu-, muudatusettepanek kaksteist nelikümmend viis hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ja järgmised muudatusettepanekud langevad ära, muudatusettepanek üks, kaks, neli, kuus, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja järgmine muudatusettepanek langeb ära. Äh, kakssada nelikümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kui te oma käsi kõrgele ei tõsta, siis ma ei saa aru, kuidas te täpselt hääletada soovite seega te peate natukene kõrgemale oma käsi tõstma. järgmine äh, muudatusettepanek langeb ära, üksteist üheksakümmend kuus, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud, seega järgmised muudatusettepanekud langevad ära. plokk number seitse, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist viiskümmend kaheksa nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. järgmised muudatusettepanekud seega langevad ära, plokk kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek kaksteist kuuskümmend kolm nimeline hääletus, kes on poolt? hääletamine on alanud, vabandust. masin on kergelt aeglane. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud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 dass es aus prozeduralen Erwägungen und see on äh, menet-, äh, protseduuriline äh, vahepala ja härra Kohn-Pendit, palun rahunege, kõik on korras. kallid Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad. Need vastu võetud muudatusettepanekud kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarveks. jah, tõepoolest minu pädevuses nõukogu presidendina on olla nõus sellega, et Euroopa Parlamendi äh, president äh, artiklis kolmsada kolmteist lõige C Euroopa Liidu toimimise leppe alusel äh, avaldab mõju nõukogule, aitäh, härra president, selle eest. härra Levija. me oleme ühe muudatusvahe kakssada seitsekümmend kaks äh, rubriik äh, kaks, seda me ei hääletanud, me jätsime ühe muudatusettepaneku vahele, aa, see langes ära, väga hea. okei okay., üle. suur tänu. järgmisena kas keegi soovib veel härra Levi äh, raporti kohta äh, midagi öelda, äh, kui ei, siis hääletame muudatusettepanekut kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? tagasi lükatud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 muudatusettepanek kakskümmend üks, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? tagasi lükatud. seega järgmisena muudatusettepanek kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. siis originaaltekstist esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, poolt, vastu, erapooletud, ka vastu võetud. siis muudatusettepanek kakskümmend kaks, C, D, olgu, kakskümmend kaks, D ECR-ilt, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. ma ju ütlesin teile, et tõstke käed kõrgemale, kes on poolt, kolmkümmend kaheksa, vastu, erapooletud. seda tuleb kontrollida, ei saanud täpselt aru. hääletamine on alanud. kolmkümmend kaheksa kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vas-, tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? selgelt tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. kuusteist, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kuus, jälle nimeline hääletus. mis on nüüd avatud? kas kõik on hääletanud? lõppenud tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend üheksa, jällegi nimeline, avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd algne tekst, lõige kaheksakümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud algne tekst, kaheksakümmend kaheksa lõige kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud teine osa, jällegi nimeline hääletus, mille avan nüüd? Haben alle abgestimmt? kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. algne tekst, lõige kaheksakümmend üheksa, esimene osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud teine osa, nimeline hääletus. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? lõppenud. vastu võetud. lõige üheksakümmend algsest tekstist, jällegi nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kui soovite, siis muudatusettepanek üksteist hääletamine on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. järgmisena algne tekst, lõige äh, üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa, kes on poolt. aa, teine osa langeb ära. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek seitseteist, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletud ei ole päris hästi aru saada siit koha pealt, seega avan hääletamise, kontrollime. kolmkümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd hääletame resolutsiooni nimeliselt hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. palju õnne, härra raportöör. järgmisena äh, härrade Böge ja Kalfini raport. Änderungsantrag sieben muudatusettepanek nelikümmend seitse, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. seega lõige üks ja muudatusettepanek kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? taga äh,, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. me võiksime kuue muudatusettepanekuid nelikümmend üheksa kuni äh, viiskümmend neli koos hääletada, kui te olete nõus kas te olete sellega nõus? kas kellelgi on vastu sellele midagi, et me plokis neid hääletame, seega äh, hääletame koos nelikümmend üheksa, viiskümmend, viiskümmend üks, viiskümmend kaks, viiskümmend kolm, viis, kuuskümmend kaks, kuuskümmend kolm plokis. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. järgmisena muudatusettepanek nelikümmend, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend üks nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja EFD-ga ma seda juba ükskord proovisin. nelikümmend kaks nimeline hääletus kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend kolm, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. seega muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend neli, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus D nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, seitse D nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kaheksa teeb nimeline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? tagasi lükatud. üheksa D nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend viis, nimeline hääletus. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kuuskümmend seitse, kes on poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme, nimeline hääletus. hääletamine on, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. EFT, kas te öö, olete nüüd lõpuks sellega nõus, et me järgmisi muudatusettepanekuid hääletame plokis? jaa või ei? jaa, seega. olgu, üksteist tee hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kaksteist. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist D nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? tagasi lükatud. viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt, see oli selgelt tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algne tekst olgu, kontrollime, seitsekümmend kaks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. jah, tagasi lükatud. algne tekst, lõige kakskümmend seitse, esimene osa, kes on poolt? ei, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist D nimeline hääletus, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kuuskümmend üheksa, kes on poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist D, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kuusteist E. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, seitseteist D. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kaheksateist E nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist D e. nimeline hääletus. hääletamine on alanud, lõppenud tagasi lükatud, kakskümmend D jälle nimeline hääletus. hääletamine on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. Lambsdorff, palun. härra president, me hääletame siin üsna suurt hulka muudatusettepanekuid üksikute fraktsioonide poolt tavaliselt järgime me ju põhjalikult äh, protokolli, äh, kodukorra reegleid, ma arvan, et nimelised hääletused peaks jääma ikkagi väga oluliste hääletuste jaoks, võib-olla sekretäriaat peaks uurima fraktsioonide käest, kas kõik need nimelised hääletused on ikkagi nii vajalikud, sest EFT surub meile midagi täiesti mõttetut peale. kakskümmend üks nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ma küsin veel kord EFT fraktsioonilt, kas kakskümmend kaks, kakskümmend kolm, kakskümmend neli, kakskümmend viis, kakskümmend kuus ja nelikümmend kuus oleks võimalik plokis hääletada, härra Speroni, teie ju juhite seda fraktsiooni, jaa olgu, hääletame nüüd nimeliselt neid kõiki koos, hääletamine on alanud. Teie ei kuulu sellesse fraktsiooni ju ja fraktsioon ise ütles, et nemad on nõus sellise plokis hääletamisega, olgu. kakskümmend kaks hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. kakskümmend kolm D hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend neli hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. kakskümmend viis D hääletamine on alanud, lõppenud, tagasi lükatud kakskümmend kuus, hääletamine on avatud, lõppenud, tagasi lükatud nelikümmend kuus, alanud, lõppenud, tagasi lükatud. lõige viiskümmend algsest tekstist, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse D, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa D hääletamine on alanud, lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend üheksa D hääletamine on alanud, lõppenud tagasi lükatud. kolmkümmend D hääletamine on alanud ja lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend üks hääletamine on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend kaks D hääletamine on alanud lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud, lõppenud tagasi lükatud. viiskümmend üheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend neli D hääle, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend viis, nimeline hääletus. avan selle. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus D nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend seitse D hääletus on alanud ja lõppenud tagasi lükatud. seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa tee nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja muudatus neli, veel kord nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud ja nüüd hääletame tervikuna resolutsiooni ettepanekut, nimeliselt hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud palju õnne härradele Pöögele ja Kalfinile! glaube ich darf feststellen dass mit dieser mehrheit die position des europäischen parlaments loodetavasti sellise häälteenamusega saab Euroopa Parlament ennast järgmistel läbirääkimistel kindlalt tunda. see on minu ja meie äh, läbirääkimiste meeskonna jaoks väga oluline, seega suur tänu toetuse eest. järgmisena hääletame härra Dehani raportit, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. ja raport on vastu võetud. järgmisena proua Kressle ja härra Reveliini raport, mis puudutab finantseeskirju. anname kõigepealt raportööridele lühidalt sõna, proua Kressle kõigepealt liebe kolleginnen liebe kollegen herr präsident! kallid kolleegid ähm, härra president ma teen väga kiiresti ja lühidalt me hääletasime täna konsolide- konsolideeritud teksti üle üheäänsa hääletusega ning ühine deklaratsioon pannakse siia lisaks ning selle üle me hääletame ka ning paneme selle deklaratsiooni siia juurde ning me peame seda lugema siin on äh, kaheksakümmend viis miljonit eurot mille Belgia äh, maksis kahe tuhande kümnendal aastal Euroopa äh, Liitu ning äh, finantsmääruse artikli kaheksateist alusel on need ära makstud, see ongi see deklaratsioon ning tahaksin tänada kõiki, kes nende väga keerulistel läba, läbirääkimistel osalesid ning tööd tegid. palun, härra Rivellini! teen väga lühidalt ning ma tahaksin rõhutada seda, et täna me võtame vastu uue määruse, mis on palju lihtsam, palju parem, mis puudutab fondide korraldamist ning annab meile palju paremad normid, mis on tõhusamad selleks, et praegusega kriisiga tegeleda ning ma tahaksin tänada kõiki selle eest. aitäh, härra Rivellini! Ehm, meil on siin ees terviktekst, mille üle hääletame, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? nüüd. nüüd hääletame seda lõpphääletusel muudetud kujul teksti, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd õigusloomeline äh, resolutsioon, siin on tehtud lõikesse üks muudatusettepanek kolmsada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd õigusloomeline resolutsioon, seda hääletame nimeliselt. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, lõppenud? vastu võetud. Right, we now come to the explanations of vote. And first. hääletusselgitused, kõigepealt härra Fox. La-, Lavi raport. Thank you, chairman aitäh, äh, president, Ühendkuningriigis äh, peame me praegu veel ikkagi äh, rinda pistma e-, eelmise laboristide partei poolt jäetud pärandiga, me oleme pidanud palju kulutusi tegema, nüüd mina äh, hääletasin selle poolt sellepärast, et see suurendab kuus koma kaheksa protsenti Euroopa Liidu eelarvet ning selline suur äh, suurenemine ei ei paranda midagi ning äh, see äh, eemaldab Ühendkuningriigis ja kogu Euroopa Liidus hääletajaid ähm,